ja vastavate dokumentide kohta on võimalik saada parlamendi vastavalt veebilehelt. Äh, president on edastanud ka äh, kandidaadid äh, petitsioonikomisjonile ja komisjon korraldab kandidaatide kuulamised, mis on avatud liikmetele ja need toimuvad kolmandal detsembril. ja nüüd läheme edasi päevakorraga. aitäh härra president tahaks meenutada meie koja kodukorda eh, on tavaks saanud, et paar minutit enne hääletust eh, lastakse kella, mitmed kolleegid ei saanud eile, ei eh, jõudnud eile kohale, sellepärast et parlamendis kella ei helistatud. tundub et seda sellepärast, et ei tahetud härra Junckeri kõnet katkestada, ma tahaks teada täpselt, mis põhjusel need kolleegid ei saanud eile hääletama tulla. aitäh, kolleeg Reves, te ei ole ainuke, kes on pöördunud meie vastavate talituste poole selle küsimusega seoses äh, aga nüüd äh, tahaksin tervitada meie täiskogu istungil härra Georg Tseretelit, kes on OSCE Parlamentaarse Assamblee president ja mul on tõesti au teid tervitada siin ja me soovime, et meie viljakas koostöö Euroopa Parlamendiga jätkub. Äh, äh, nii et veel kord tere tulemast siia ja soovime teile meeldivat viibimist ja meeldivaid kohtumisi Euroopa Parlamendis. ja nüüd läheme hääletuse juurde äh, kaks tuhat kakskümmend äh, Euroopa äh, Liidu aasta üldeelarve ja meil on tarvis absoluutset enamust sellel hääletusel. kõigepealt rubriik üks A. hääletus on alanud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 tuhat seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tuhat seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksasada kuuskümmend kolm poolt kas kellelgi oli siin kahtlusi? tuhat seitsekümmend üheksa osas ongi kahtlusi, ei ole. sel juhul on see ikkagi tagasi lükatud aga hästi, soovitakse üle kontrollida, tuhat seitsekümmend üheksa hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud. tagasi lükatud. üheksasada kuuskümmend kolm, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud kodukorra kohta käib küsimus kolleegil, palun aitäh, ma paluksin teil teha aeglasemalt, sest tõlgid ei suuda nii kiiresti tõlkida ja need, kes saksa keelest aru ei saa, ei saagi aru, mille poolt nad hetkel hääletavad. aitäh. ja me äh, püüame leida ühise tempo. üheksasada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksasada kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kaheksa langeb ära, üheksasada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksasada üheksakümmend üks elektrooniline hääletus, kontrollime üle, hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud. Äh, piisab äh, ka lihtsast kontrollist, me ei pea siin hakkama mingit revolutsiooni tegema. Äh, kui teil on mulje, et me ei lugenud õigesti hääli. kakssada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks kuus seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tuhat ükssada viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakssada kuuskümmend üheksa langeb ära, tuhat ükssada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks seitsekümmend langeb ära, tuhat ükssada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksasada üheksakümmend kolm langeb ära. kakskümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tuhat kolmkümmend kaks langeb ära tuhat kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tuhat kolmkümmend kolm langeb ära. muudatusettepanek viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tuhat kolmkümmend kuus langeb ära. üks, üks, üks, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tuhat kolmkümmend viis langeb ära tuhat kakssada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa, üheksa, üheksa langeb see ka ära, viis, kaks, kaks poolt, vastu, erapooletud, vast-, tagasi lükatud, viis, viis, neli, viis, viis, viis, kaks, kaks, kontrollime üle, viis, kaks, kaks, kontrollime elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud tagasi lükatud. viis, viis, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli, kolm, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli, kolm, viis. hästi, kontrollime üle, neli, kolm, neli, elektrooniline hääletus, neli, kolm, neli. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppenud tagasi lükatud. neli, kolm, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli, kolm, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, edasi rubriik üks B, ähm, plokk kaks, nimeline hääletus, hääletus avatud. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek üheksa null üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa üheksa kuus langeb ära, kaks kuus kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks kuus kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks kaks null üks, nimeline hääletus, hääletus avatud. kas kõik on hääletanud? kas nüüd on kõik hääletanud? hääletus lõppenud. vastu võetud üheksa, kaheksa, üheksa ja kaks, kaheksa, null langevad ära. viis, viis, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksa, üks, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks, null, null, üks langeb ära. tuhat kaks edasi nimeline hääletus, hääletus avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus, üheksa, üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viis, kuus, null ja üks, null, null, null, esimene osa langevad seega ära rubriik kaks, nimeline hääletus, plokk kolm. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek tuhat seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksa, üheksa, kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, üks null kaheksa null poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks null kaheksa üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksa kaheksa neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks null neli viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks kaks null kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, tuhat kolm langeb seega ära, üks, kaks, null, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kas keegi tundis, et tuhat kakssada kuus läks ekslikult? ei. vabandust tuhat kakskümmend üheksa langeb ära siis, edasi üks null, kolm null poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tuhat kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Te soovite üle kontrollida? kontrollime üks null kaks seitse, hääletus alanud. keegi soovib sõna kodukorralises küsimuses. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud. tagasi lükatud. kolleeg Forman. protseduuriline küsimus härra president, see on tõesti naeruväärne. me ei saa minna nii kiiresti. tõlgid ei saa teiega sammu pidada, peate tegema aeglasemalt. inimesed on teinud kõvasti tööd selle eelarve kallal ja oleks õige, kui me saaksime ka õigesti hääletatud õigeid asju veel kord, daamid ja härrad, ma lugupeetud kolleeg, kui te mu vastust ei soovi kuulata ja kõrvaklappe pähe ei pane, siis te ei saagi midagi aru. ma sain aru, et inglisekeelne tõlge on täna aeglasem kui tavaliselt. ehk siis üks, null, kaks, seitse tagasi lükatud, viis, kuus, üks, nimeline hääletus, hääletus avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud tagasi lükatud. üks tuhat CP kaks, nimeline hääletus, hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud. tagasi lükatud tuhat viiskümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud Äh, muudatusettepanekud plokk neli, rubriik kolm, nimeline hääletus, hääletus avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud. vastu võetud üheksa, kaheksa, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks, kaks, kaks, üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, üheksa, kaheksa, seitse langeb seega ära, üks, null, neli, seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm, null, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks, neli, üks langeb seega ära, kaksteist, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks, null, neli, kaheksa langeb seega ära edasi üks null kaheksa kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksasada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa kaheksa kaheksa langeb ära. muudatusettepanek üheksa kaks viis CP üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tuhat kolmkümmend seitse langeb ära. tuhat kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vast-, tagasi lükatud, sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist kontrollime üle sada nelikümmend viis. hääletus avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud. tagasi lükatud kaksteist nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime üle kaksteist nelikümmend kuus, hääletus avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud. vastu võetud kaksteist kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend üheksa langeb ära. tuhat kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend langeb ära. sada viiskümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üle, sada viiskümmend üks, hääletus avatud. üks, viis, üks, kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud, tagasi lükatud, sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kuus CP üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaheksasada viiskümmend kolm langeb ära. neli, viis, neli poolt, erapo-, vastu erapooletud, sada viiskümmend neli langeb ära, kaksteist kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus, üks, kuus langeb ära. rubriik neli, muudatusettepanek plokk viis, nimeline hääletus, hääletus avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud vastu võetud, viis kolm üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm kuus null poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis neli üheksa langeb ära, üks null neli null poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks null kolm üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks null neli üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, üks null neli kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Äh, identsed muudatusettepanekud viis, seitse, üheksa ja üks, null, neli, kolm, äh, nimeline hääletus. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud. tagasi lükatud identsed muudatusettepanekud viis kaheksa null ja kümme nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend kuus langeb seega ära. sada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis kaheksa üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist kuuskümmend viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, viis üheksa üks langeb ära. viis üheksa kaks, nimeline hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud. tagasi lükatud. kümme seitsekümmend viis, nimeline hääletus, hääletus avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud. tagasi lükatud viis, üks, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaks, neli, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitse, kuus, viis poolt. kontrollime üle kaks, neli, kuus. hääletus avatud kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud. tagasi lükatud seitse, kuus, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime seitse, kuus, viis elektrooniliselt, hääletus avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud tagasi lükatud. kolm, kaks, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli, null, kolm langeb seega ära. neli, null, kolm langeb ära. rubriik viis, komisjon muudatusettepanekute plokk kuus, nimeline hääletus avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud vastu võetud viis üheksa viis, nimeline hääletus, hääletus avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud. tagasi lükatud, tuhat kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud tuhat kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud tuhat kuuskümmend kolm poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tuhat kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tuhat kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tuhat kuuskümmend kuus poolt, vas-, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tuhat kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tuhat kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. plokk seitse, muudatusettepanekud, rubriik viis, parlament, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus, kaks, kaheksa poolt. kolleeg, soovite sõna? Hi um,, yeah the, the vote wasn't actually hääletus tegelikult ei olnud äh, avatud, nii et me ei saanud hääletada. Äh, proua kolleeg ploki seitse puhul ei olnudki nimelist hääletust. nii et kuus, kaks, kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus, kolm, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuus neli kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuus neli seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. rubriik viis äh, Euroopa Kohus, muudatusettepanek plokk kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. rubriik viis äh, Kontrollikoda plokk üheksa poolt, vastu erapooletult vastu võetud, rubriik viis, majandus- ja sotsiaalkomitee plokk kümme, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, rubriik viis, regioonide komitee plokk üksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, rubriik viis, Euroopa ombudsman plokk kaksteist, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, rubriik viis, Euroopa Andmekaitse Inspektor, plokk kolmteist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, rubriik viis, Euroopa Välisteenistus, plokk neliteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, siis edasi muudatusettepanek kakssada neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus, seitse, kaheksa langeb ära, kakssada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus, seitse, üheksa langeb see ka ära, kuus, kaheksa, null poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks, null, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus, kaheksa, üks langeb ära, kaks, null, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, kaks, üks kuus, kaheksa, kaks langeb ära nüüd. edasi kaks, kaks, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus, kaheksa, kolm langeb ära. edasi kaksteist, viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus, kaheksa, neli ja kaks, viis, null langevad seega ära. ja siis muudatusettepanek, mis puudutab mitmeaastaste eh, finantsraamistikku, tuhat nelikümmend kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime siis üle. hääletus avatud, tuhat nelikümmend kuus. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud. tagasi lükatud. siis edasi pilootprojektid ja ettevalmistavad meetmed, äh, muudatusettepanekute plokk viisteist, kes poolt, vabandust, see on nimeline hääletus, hääletus avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud. vastu võetud. seega kõik äh, muud muudatusettepanekud äh, selle pilootprojektide ja ettevalmistavate meetmete kohta langevad ära. Äh, kolleeg Tillikainen, nõukogu eesistuja, palun härra juhataja, eh, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, daamid ja härrad. Euroopa Parlament on just vastu võtnud muudatusettepanekud nõukogu seisukohale eelarve eelnõus finantsaastaks kaks tuhat kakskümmend ma võtan teadmiseks eh, selle, millised on meie institutsioonide vahelised erinevused, mis puudutavad eh, komisjoni poolt tutvustatud aasta kaks tuhat kakskümmend eelarve eelnõud ja nõukogu eh, eesistujana olen ma selle tagajärjel nõus, et Euroopa Parlamendi eh, president kutsub kokku lepituskomitee, nii nagu on ette nähtud punktist C lõikes neli artiklis kolmsada neliteist eh, Euroopa Liidu toimimise lepingus, aitäh. aitäh äh,. Äh, äh me Äh, kutsume kokku eelarvekomisjoni ja me praegu seda eraldi ei hääleta ja läheme järgmise punkti juurde. Äh, kas on poolt, vastu? vabandust, kes on poolt? Mm, osa üks, poolt, vastu, erapooletud, äh, kaks nimeline hääletus, hääletus avatud kas kõik on hääletanud, hääletus lõppenud? tagasi lükatud nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja algne tekst äh, langeb ära, sedasi muudatusettepanek neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend neli, nimeline hääletus. hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud. tagasi lükatud seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend viis, nimeline hääletus, hääletus avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud tagasi lükatud, seitsekümmend kuus, nimeline hääletus, hääletus avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime üle, kakskümmend kolm, hääletus avatud. kakskümmend kolm. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud. vastu võetud. nelikümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud. vastu võetud kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kuus nimeline hääletus, hääletus avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud. tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa nimeline hääletus, hääletus avatud. kas kõik hääletanud? hääletus lõppenud. vastu võetud kolmkümmend üheksa nimeline hääletus, hääletus on avatud kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend viis, nimeline hääletus, hääletus avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis, nimeline hääletus, hääletus avatud kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend seitse kolmes osas, kõik kolmnimeliselt, esimene osa hääletus avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud. tagasi lükatud, teine osa hääletus avatud kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud. tagasi lükatud. kolmas osa langeb ära, kakskümmend kaheksa, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üheksa, nimeline hääletus, hääletus avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud tagasi lükatud, kolmkümmend, nimeline hääletus, hääletus avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud. tagasi lükatud, viiskümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kaheksa, nimeline hääletus, hääletus avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud tagasi lükatud, viiskümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend, nimeline hääletus, hääletus avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud. tagasi lükatud, kuuskümmend üks, kes poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaheksa, nimeline hääletus, hääletus avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud tagasi lükatud üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kümme, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend üheksa, nimeline hääletus, hääletus avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud tagasi lükatud, viiskümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend üheksa poolt, nimeline hääletus, hääletus avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud. tagasi lükatud, üksteist, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus avatud kas kõik on hääletanud, hääletus lõppenud? tagasi lükatud, kuuskümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend neli. kontrollime üle, kuuskümmend kolm, hääletus avatud. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppenud?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 tagasi lükatud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud, nelikümmend üks äh, nimeline hääletus. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud. tagasi lükatud, kolmkümmend seitse nimeline hääletus, hääletus avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud. tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmteist, nimeline hääletus, hääletus avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud. tagasi lükatud, neliteist, nimeline hääletus, hääletus avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud. tagasi lükatud viisteist, viisteist nimeline hääletus. viisteist nimeline hääletus, hääletus avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud. tagasi lükatud nelikümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitseteist D nimeline hääletus. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud tagasi lükatud. kolmkümmend üks nimeline hääletus, hääletus avatud. kolmkümmend üks. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppenud? tagasi lükatud, viiskümmend, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud äh, teise kahes osas, äh, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kaks nimeline hääletus, hääletus avatud. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppenud? tagasi lükatud, kuuskümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus avatud. kas kõik on äh, hääletanud, hääletus lõppenud? tagasi lükatud muudatusettepanek üheksateist kolmes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud. veel kord, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle, üks fraktsioon ei anna üldse mingit märki. nii et teine osa hääletus avatud kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud. Äh, napilt tagasi lükatud, kolmas osa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmandat osa kontrollime üle, kolmas osa, elektrooniline hääletus kas kõik on hääletanud, hääletus lõppenud? vastu võetud. kui äh, üks fraktsioon endast vahepeal märke ei anna ja siis jälle annab, siis loomulikult see muudab. Äh, muudatusettepanek kakskümmend. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud vastu võetud. siis edasi nelikümmend muudatusettepanek suuliselt kolleeg Williamsonilt. Thank you, I have an oral amendment, I have been suuline muudatusettepanek, ähm, minule on liginenud paljud, kes tahaksid seda toetada, aga on olnud mures tagajärgede pärast äh, põgenikele, kodanikuühiskonnale, seetõttu esitan selle suulise muudatusettepanekuna, see tähendab seda, et kogu muudatusettepanek, kogu, kaasa arvatud suuline, on järgnev külmutada kõik maksed Türgile ja siit tuleb see suuline osa, välja arvatud abi kodanikuühiskonnale ja põgenikele, seega lõpeb suuline muudatusettepanek, kuni lõpeb kirde Süüria äh, invasioon, aitäh. aitäh, kolleeg Williamson, kas on vastuväiteid sellele? Also bei, wenn ich das nochmal erläutern darf, es gibt äh, sõnavõtte ei ole ette nähtud, kas on vastuväiteid? ja ma näen, et äh, siin rohkem kui nelikümmend kolleegi on vastu, seega suulist äh, muudatusettepanekut ei saa, seega muudatusettepanek nelikümmend algsel kujul, kes on poolt? vastu ei ole üldse selge, kontrollime elektrooniliselt üle, muudatusettepanek nelikümmend algsel kujul. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kaheksateist, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud kakskümmend üks, nimeline hääletus, hääletus avatud kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud. vastu võetud kuusteist, nimeline hääletus, hääletus avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud. tagasi lükatud. seitsekümmend kolm, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, äh, resolutsioon tervikuna nimeline hääletus, hääletus avatud. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppenud? vastu võetud. edasi Sarvamaa raport ja hääletus tervikuna resolutsiooni üle, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, eh, nimeline hääletus. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud vastu võetud. siis edasi Garcia Munese raport, samamoodi eelarve täitmise heakskiidu andmine, eh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, eh, resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud. vastu võetud. edasi resolutsiooni ettepanek vastuväide kodukorra artikli sada kaksteist alusel taimetoitse, taimekaitsevahendite mesilastele avalduva mõju hindamine. kasutaksin võimalust, kallid kolleegid, kuna väga paljud on siin uued, palun jätke oma hääletuskaardid masinasse seniks, kuni Äh, tuli on kustunud, äh, kui te need liiga vara välja tõmbate, siis läheb äh, hääl kaduma. Teie hääl, osalust hääletusel isegi ei registreerita sel juhul. nii et hääletame tervikuna resolutsiooni ettepanekut ja tarvis on absoluutset enamust. hääletus avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud vastu võetud. darf sie bitten die zügige abstimmung dadurch zu honorieren dass sie den saal zügig verlassen ja paluksin siis äh, nüüd kiiresti saalist lahkuda need kes ei soovi hääletuste selgitustes osaleda ja daamid ja härrad vabandust vabandust, vabandust, vabandust, kolleegid. kolleegid, vabandust, minu viga. ma tahaksin anda sõna volinikule selles küsimuses. aitäh, komisjoni nimel komisjon võtab teadmiseks selle, äh, mida tegi parlament komisjoni eelarve ees on vastavuses menetluse reeglitega komitoloogia osas määrus üksteist null seitse ja äh, see annab meile rakenduspädevused äh, ja äh, alaline komisjon on andnud ka oma arvamuse eelnõu kohta ja nõukogu on juba öelnud, et nad on selle vastu. komisjon kahetseb seda, et Euroopa Parlament on selle meetme tagasi lükanud, mis oleks tugevdanud äh, seda riski hindamist, mis puudutab mesilasi, kolm, kaks tuhat kolmteist EFSB dokumenti ei saa nüüd rakendada ja üleüldine mesilaste kaitset ei ole võimalik saavutada, aitäh. Thank you, commissioner. Commissioner, I apol-. aitäh, tõesti, ma vabandan selle eest, härra volinik, see oli minu viga. palun nüüd veel kord kolleegidel kiiresti saalist äh, lahkuda Nendel, kes ei soovi hääletuste selgitustes osaleda, võib neid kuulata. ja ma paluksin kolleegidel edasi liikuda, mõned lihtsalt seisavad. Äh, Thank you. So. Bitte schön. Herr Kollege Gahler. Kolleeg Gahler. Herr Kollege McAllister. McAllister. Kalniete. Weber. nimeliselt mõnitatakse. Frau Kollegin Metsola. Metsola. Herr Kollege McAllister. kolleeg McAllister, kolleeg Kaaler, Weber, kolleeg Kalniete Danjan. So. Läheme siis hääletuste selgituste juurde. kõigepealt äh, kolleegi Holmeieri ja kaarditsebal Rubiali äh, raport Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta üldeelarve kõik osad. Äh, kolleeg Lundgren alustab. Eh, suur aitäh, et mulle sõna andsite. oleme just hääletanud üldeelarvet. minu erakond hääletas sellele vastu ja see tähendab seda, et et äh, raha raisatakse, tohutuid rahahulkasid kulutatakse ja raisatakse siin kojas ja me ei ole võtnud arvesse asjaolu, et Ühendkuningriik lahkub, me peame vähendama eelarvet, äh, aga me oleme näinud, et äh, hoopis soovitakse eelarvet suurendada, see on täielik raha raiskamine erinevates institutsioonides ja asjad muutuvad üha tõsisemaks. kontrollikoda on paljastanud, et ministrite nõukogu kasutab äh, äh, äh, rohkem kui miljon Rootsi krooni neljale tuhandele šampusepudelile. ehk siis nad lihtsalt täidavad oma veinikeldreid. ja neil oli ka peo, peol kolmekäiguline õhtusöök, ka see maksti maksumaksja rahadest kinni ja nad on kasutanud ka kolmsada tuhat ainult äh, disainmööblile, selline asi peab lõppema. kolleeg Lambert, härra kolleeg Pütikofer. Frau Kollegin McGuinness, Herr Kollege Karas. So, vielen Dank, Herr Kollege Lundgren. Es folgt der Kollege Keller. Suur tänu, kolleeg Lundgren, nüüd kolleeg Kelleher tahtsin äh, selgitada seoses Omraga, mina ise käisin Palestiinas kohal ja ise peab olema näinud seda mõju, mis okupatsioonil on sellele riigile. nii et ma teen ettepaneku selleks, et peaks pingutama selle nimel, et taastataks rahastus Omrele, sest et äh, viimaste aastate jooksul on süsteemselt äh, lammutatud seda kahe riigi lahendust ja Lähis-Ida rahuprotsessis ja sellel on äh, väga sügavad tagajärjed kodanikele, kes elavad Palestiina riigis ja läänekaldal ja ka Gazas. nii et sellest seisukohast äh, peaks rahastuse taastama ja ma ka paluksin ka, et Ameerika Ühendriigid tagaksid, et ka nemad tulevad tagasi laua äärde ja toetavad Omrat. sellel on väga sügav negatiivne mõju lastele, kes käivad koolides, põgenikeprogrammidele ja see on äh, kohutav olukord ja Ameerika äh, ja see mõistab hukka Ameerika Ühendriigid, Iisraeli enda ja kui me neid toetame, siis et sellega, et me eelarvet ei suurenda, siis me oleme kaassüüdlased ja rikume põhiõigusi Palestiinas. aitäh, kolleeg Keleher äh,, kolleeg Tšolos. suur tänu, kolleeg Keleher, nüüd kolleeg Vaimers. aitäh, härra president. ma olen vastu sellele üldeelarvele, kuna see on liiga suur ja täis raiskamist. iga neli vabadust ja kõik muu, neid on võimalik täita tunduvalt väiksema rahaga ja põhjus, miks ma saksa keeles räägin, tuleneb sellest, et ma tahaksin kasutada praegust võimalust ja härra Manfred Weberile esitada järgmise küsimuse. kindlasti teie, härra Weber, konservatiivina tahate, et te, et maksud oleksid mõistlikul tasemel, aga miks te öö, äh, olete siis öö, äh, saja kahekümne euro ulatuses Interraili osas noortele eurooplastele antud kingituse, mis sotsialism see on? Äh, maksumaksjad äh, Euroopas äh, oleksid mm, paremini teenitud, kui te ei kasutaks raha sellistel sotsialistlikel eesmärkidel. aitäh, kolleeg Vaimars. nüüd üks minut kolleeg Pospišil pane předsedající aitäh härra juhataja! mina toetasin eelarveprojekti sest et siin on mitmeid positiivseid trende. meie jaoks on oluline äh, näiteks Frontex, et Frontex saaks rohkem raha, et ka Erasmus saaks raha. see on samuti äärmiselt oluline programm, mis toetab noorte inimeste liikuvust ja haridust mis on hea kaudne instrument, kuidas võidelda töötu-, noorte inimeste töötuse vastu. positiivne on minu jaoks see, et viiendik eelarvest äh, on suunatud keskkonnaprogrammidele, et äh, võidelda kliimamuutuste vastu. me arutame siin seda, kas Euroopa Liidu või, äh, peaks võitlema kliimamuutustega, see eelarve näitab, et jah, me tegeleme kliimamuutuste vastu võitlemisega nii et ma toetasin eelarvet ja ma loodan, et äh, lõppkokkuvõttes äh, diskussioonid viivad selleni, et institutsioonid võtavad selle vastu. aitäh, kolleeg Pospešil, nüüd kolleeg Kaarti. aitäh, härra asepresident, ma ei saa toetada seda raportit, sest et äh, siin rõhutatakse sõjalisi küsimusi, Iirimaa on neutraalne riik ja selle üle uhke. sõbrad, ei ole õige, et Euroopa Liit äh, hakkaks meid Iirimaal survestama Euroopa armee suunas liikuma, meie eesmärgiks on selle vastu võidelda ja see on ka põhjus, miks me ei saa toetada seda, aitäh. aitäh, nüüd kolleeg Šoidrova. aitäh härra juhataja, kolleegid äh, ja kodanikud, kes siin kohal on, mina toetasin eelarveprojekti aastaks kaks tuhat kakskümmend, sest et selles on äärmiselt olulised lahendused, mida me toetame. näiteks Rasmus programm, haridus äh, noortele inimestele, noorte inimeste liikuvus, äh, see on see, mida meil on vaja viimase kuue aasta jooksul on Euroopa Liit toetanud eh, neljateist miljonit uut töökohta töötutele inimestele ka tänu eelarvele. ja mul on hea meel, et eh, mõningad ettepanekud on tagasi lükatud, näiteks mis puudutab ühtset põllumajanduspoliitikat, eh, mida teatud inimesed tahtsid lõpetada, see lükati tagasi, sest meil on vaja seda poliitikat. vastupidi, me nõustusime äh, lõpetama Türgi liitumiseelsete läbirääkimiste rahastamise, aga me ei saa lõpetada tegevusi, mis toetavad noori inimesi, kodanikuühiskonda Türgis ja demokraatiat Türgis. aitäh, kolleeg Šoidrova ei ole parlamendis tavaks, et äh, tribüünilt äh, plaksutatakse. järgmiseks kolleeg Lebert Rumm. suur aitäh, härra president. nagu minu kolleegid Rassemblement Nationalist, ma hääletasin proua Holmeieri ähm, muudatusettepaneku vastu, sest see nõuab äh, ÜPP ärakaotamist. see ei ole küll hea poliitika, kuid ei ole mõeldav, et see asendataks eh, teistsuguse süsteemi vastu, kui pole olemas eh, süsteemi, mis viiks põllumajanduse riigijuhtimise alla tagasi. kõigepealt on vaja seda ka säilitada. Eh, ma soovin, et me, me piiraks suurtootjatele mõeldud toetuseid, eelkõige on vaja kaitsta kvaliteetset põllumajandust, millel on mis on inimliku suurusega, mis on lahutamatu osa Prantsuse identiteedist. aitäh, kolleeg Le Breton. nüüd kolleeg Aguilera. suur aitäh, ma tahtsin äh, öelda, et ma toetasin järgmise aasta eelarvet Euroopa Liidu jaoks, äh, sest äh, see on piisavalt ambitsioonikas ma usun ÜPP-sse ning arvan, et selleks on vaja rohkem vahendeid, mitte ainult selleks, et aidata põllumehi, eh, vaid ka selleks, et ei kaoks ära meie eriprogrammid nagu Erasmus, kuid muudatusettepanek kakskümmend, mille enamus